Meine... Äh, niisiis, daamid ja härrad, nüüd alustame hääletuse selgitusega ja alustame nendest selgitustest, mis teisipäeval ähm, jäid seletamata, siis järgnevad Äh, eilsed äh, hääletuse seletused ja siis tänased hääletuse seletused ja tahaksin teid teavitada sellest, et meil on väga palju äh, taotlusi hääletuse selgitamisteks. koosolek või istung kestab ainult poole kaheni ja edasised selgitused on võimalik esitada kirjalikult. niisiis alustame kolleeg Ferberi raporti selgitusega, see puudutab automaatse infovahetuse kohustust maksustamise vallas. ja kõigepealt saab kõna, sõna kolleeg Lopes Bermejo, aga teda ma enam saalis ei näe ja järgmisena saab sõna Kristiina Morva, üks minut, palun suur tänu teile, härra president. loomulikult ma toetan uusi reegleid automaatse infovahetuse kohta maksuvaldkonnas. see on oluline ka selleks, et õigustada Junckeri